Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen Sitzung und die Ange me jätkame tööga ning äh, protokollid on äh, eelmise mm, osa istungjärgu kohta olemas, kas kellelgi on midagi selle vastu, kui ei ole protokollide kohta midagi öelda, siis nad on heaks kiidetud. ja nüüd läheme edasi äh, inimõiguste, demokraatia, õigusriigiga seotud rikkumisi käsitlevate arutelude juurde, esmalt arutame Aserbaidžaan, Aserbaidžaani juhtumit ning eelkõige Rafik Taagi juhtumit. sõna saab härra Tänu. härra juhataja, Rafik Taagi traagiline juhtum on kahjuks sümptomaatiline selle kohta, kui halvad on inimõigused Afganistanis, kes on samuti Euroopa Nõukogu ja OFC liige Tagi on ajakirjanik, kes andis välja artikli Äh, kes, kus öeldi, et president Ali on äh, seadnud ohtu igasugused demokraatlikud äh, jõud, selle tagajärjel anti välja fatwa Iraanis ja Taagi seejärel pusitati surnuks ilmselt fanaatiku poolt ja suri neli päeva hiljem. enne kui survet avaldati rahvusvaheliselt, olid Asiiri ametivõimud parimal juhul ükskõiksed, halvimal juhul vaenulikud uurimise vastu ja seetõttu ei uuritud eh, neid tingimusi, mis olid tema surma ümber ja pärast. praeguseni ei ole Iraani ametivõimud seda fatvat mitte ei hukka mõistnud eh, ega ei ole ka näidanud mingit märki sellest, et eh, keegi, kes on Äh, planeerinud või selle kuriteo läbi viinud, oleks kohtu ette jõudnud. tervitame otsust, isegi kui see on üsna hiljutine, avada kriminaaluurimine Tagi surma osas ja nõuame, et Afga-, Aserbaidžaani ametivõimud teeksid kõik endast olenema, et äh, kui kurjategija kinni võetakse, siis tuleb kohtu ette ja selle järgneb õiglane kohtuasi rahvusvaheliste standardite kohaselt ja nõuame ka, et Iraani ametivõimud teeksid täielikku koostööd selle uurimisega ning annaksid kõik tõendusmaterjalid selleks, et aidata, kuigi kardan, et Teheran ei kuula seda, mida me siin kojas tahame öelda. meile tekitab mure see, et Aserbaidžaani ametivõimud on hiljuti kasutanud kriminaalõigust selleks, et lämmatada vaba debatti usuküsimustes ja leiame, et Aserbaidžaan peab kinni pidama oma õiguslikest kohustuslikest Euroopa Nõukogu liikmetena selleks, et kaitsta inimõigusi, kõnevabadust ja kõiki muid vabadusi, aitäh! suur aitäh, härra Tänak ja proua De Kaiser, teil on sõna, palun. ma tahaksin teile, eh, ma tahaksin kommenteerida järgmist eh, teksti tuleb mõista, et noored austusväärsed eh, inimesed ei luba mitte kellelgi islamiväärtusi kõrvale lükata, nad karistavad äh, häbiväärsete tegude eest kõiki neid, kes nende usku äh, petavad aus, avaldan austust äh, kõikidele oma vendadele ning ka fatva autorile. see oli lühikene kokkuvõte tekstist, see avaldati kahekümne kaheksandal novembril pärast Rafiq Terki surma ka veebileheküljel ja mina ütleksin ei, ei, see ei ole see islamiusk, mida meie kaitseme Euroopa Parlamendis ka ja tegemist ei ole islami e, usu sõpradega, ka nendega, kellele Saharovi auhind e, välja anti. Baku võimud, kui te tahate, et nad hukka mõistaksid selle fatvas, siis ma pean, siis ma ütlen, et meie mõistame hukku, hukka e, sellise islami ähm, kuritarvitamise, nagu me siin kuulsime, meie toetame mõõdukat äh, väärtustest äh, kinnipidavat islamit, mis puudutab aga Aserbaidžaani võimest, siis äh, muidugi keegi ei ütle, et nemad oleksid mõrva kaasatud, aga ma ootan, et mõistetaks hukka see mm, sündmus ning kaitstaks härra Samir Sadakatoglut aitäh, proua de Kaiser! härra Tavares, poolteist minutit, palun. suur aitäh, lugupeetud president, kümnendale detsembrile äh, Rafik Tagi äh, kirjutas äh, artikli Iraani globaliseerumise kohta, kus president Ahmadinejadi kritiseeriti Äh, suurajad äh, olla, äh, selle tulemusena aga andis välja fatva, kus kutsuti üles tema mõrvale ning üheksa päeva hiljem teda rünnati noaga, ta jäi ellu, aga seejärel kahekümne üheksandal novembril siiski hukkus Rafiktagi puhul on õige see, et tegemist on aasta, tuhandeaastase usuga, aga Äh, see usk on seatud äh, praegu ohtu, tegemist on kultuuriga, mida me kõik imetleme, aga see ei ole seesama asi. Äh, Persia ja teiste kultuuride mm, ühinemine on leidnud aset aastatuhandete vältel, loodame, et uus staatus, mis, mille saab Aserbaidžaan ÜRO Julgeolekunõukogu liikmega, viib selleni, et tehakse lõpp süstemaatilisele inimõiguste rikkumisele ning surmanuhtluse kaotamiseni. muidugi mõista ei saa me ainult loota seda ja me ei saa lihtsalt resolutsioone esitada viimasel osaistungjärgul, aga me ju rääkisime sellest, et on äh, olemas äh, Euroopa ettevõtteid, kes aitavad Iraanis näiteks valitsusel äh, Äh, häirida internetiülekandeid, nii et me peame ka siin midagi ette võtma. suur aitäh, härra Tavares, proua Makovei, üks minut. Thank you, president. Rafik Tagi a fost jurnalist și scriitor în Azerbaijan și a criticat guvernul iranian și oprimarea religioasă din Azerbaijan. Suur aitäh, Tagi was, oli äh, ajakirjanik äh, Aserbaidžaanis, kes astus selle vastu välja, et islami Äh, usku kritiseerida Aserbaidžaanis. kahe tuhande seitsmendal aastal kandis ta vanglakaristust äh, usuviha äh, õhutamise eest. selle aasta novembris ta mõrvati. arvatakse, et kohalikud islami äärmuslased on selle tapmise eest vastutavad, riigivõimud uurivad seda mõrva, aga see uurimine peab olema erapooletu ja tõhus ning tapjat peab kindlasti tooma kohtu ette Äh, äh, ametivõimudel on võimalik koostööd äh, teha, mm, et tagada õiglane uurimine ja kohtupidamine. samuti peavad Iraani ametivõimud keelama ära selle, et Iraani ähm, autoriteetsed usuisikud kutsuvad üles inimeste tapmisele Äh, kutsun üles Aserbaidžaani äh, võime kõik tegema selleks, et äh, Aserbaidžaani kodanike elu ja ohutust kaitsta ning eriti nende inimeste suhtes, kelle, kelle suhtes on välja antud fatvad. suur aitäh, proua Makovi. nüüd proua Šaake pooleteiseks minutiks. suur aitäh, kolleegid härra Tagi mõrvati pärast seda, kui ta kasutas oma äh, põhiõigust äh, sõnavabadusele. oluline on see, et seda mõrva uuritaks ning äh, Aserbaidžaani ametivõimud peavad tegema seda usutaval viisil. samuti on vajalik rääkida fatvast, mis anti välja pärast Iraani ajatolla poolt ning me peame seisma selle eest, et ühtegi fatvat ei tohiks näha kui luba tappa oluline on ka see, et Aserbaidžaani võimud ei ole avalikult seda fatvat hukka mõistnud ning et äh, oma kodanikke ei ole suudetud kaitsta. pärast äh, Aserbaidžaani ametivõimude uurimistegemist peavad äh, nad otsustama, millist ühiskonda tahetakse selles riigis luua seda mõrva äh, võib näha äh, kui äh, kui midagi, mis toimus õrmu, hirmu ja surutise õhkkonnas, kus surutakse alla mm, sõnavabadust. Aserbaidžaan peab kinni pidama oma kohustusest, olles erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide liige ning Euroopa Liit peab kindlasti võtma vastavad meetmed. me kutsume üles Aserbaidžaani võime Äh, liikumaks äh, teel äh, õiglasema ja ausama ühiskonna pool, aga ma ei ole väga lootusrikas koostöös Iraani ametivõimudega siinkohal, aga me peame kindlasti ootama Aserbaidžaani võimudelt rohkemat ja kasutama Aserbaidžaaniga suhteid selleks, et survet avaldada, aitäh! suur aitäh, proua Šaake! oleme kuulnud nüüd äh, autoritelt, kõigepealt fraktsioonide nimel Tunen Holstein. suur aitäh, härra president. Rafik Tagi oli tegelikult vaba meedia sümbol. ning äh, vabaühendused püüavad Äh, läbi viia äh, uurimistegevust. Aserbaidžaan on Euroopa Liidu idapartnerluse liige ning ma kutsun üles kõiki riike, kes on selle programmi osad, äh, survestama Aserbaidžaani ametivõime. on täiesti aktsepteerimatu, et inimesi pannakse vangi sellepärast, et nad kutsuvad, organiseerivad Facebookis erinevaid üritusi kümnendal detsembril organiseeriti äh, vabaduse üritus äh, äh, Vabaduse laternad Poolas selleks, et seista sõnavabaduse eest. me ei tohi lubada, et inimesed, kes osalevad sellistel üritustel, pannakse vangi. järgmisel kodanike organisatsioonide foorumil tahaksin ma, et härra Taagi saaks äh, ajakirjandusvabaduse auhinna. suur aitäh, järgmisena härra Vigenin, palun. suur aitäh ja head kolleegid, olen äh, kirjutanud alla sellele resolutsioonile, aga mm, arvan, et see läks oma sõnastuses liiga kaugele. Äh, Iraani mainitakse siin kuues lõikes, võib-olla peaks seda kõike nimetama teisiti Äh, härra Tagi äh, äh, väga dramaatiline surm näitab, kuivõrd omavahel sõltuvad on need riigid. kui me räägime Aserbaidžaanist, peame me rääkima ka Aserbaidžaani naabritest, me oleme olnud kriitiline Aserbaidžaani inimõiguste olukorra suhtes, oleme siin parlamendis sellest mitmel korral rääkinud, aga me peaksime ka Aserbaidžaani ametivõime kaitsma, et fundamentalistid ei võtaks üle juhtimist riigis ja see võitlus ei saa olla lihtne. ma tahaks kutsun üles Aserbaidžaani valitsust äh, uurimistegevusele ning et nad annaksid ka olulist informatsiooni meie parlamendile. ma tahaksin ka üles kutsuda Aserbaidžaani ametivõime, äh, et nad kaitseksid äh, Senati ajalehe peatoimetajat, kes võiks olla järgmiste potentsiaalsete ohvrite ohver. suur aitäh, härra Vigenin ja proua Veržaa üheks minutiks suur aitäh, härra president! ma ei tahaks rääkida Rafik Tagi äh, mõrvast ega inimõiguste olukorrast Aserbaidžaanis, sellest olen juba siin varem rääkinud, aga ma tahaksin taaskord väljendada kahetsust selle üle, kuidas me valime kiireloomulisi küsimusi, mida arutada, kuidas me neid käsitleme ja ma tahaksin rääkida äh, Ashrafi äh, laagri põgenikest seal on äh, üle kolme tuhande inimese, praegu tuhat naist ning väga paljud lapsed. kolmekümne esimesel detsembril kaks tuhat üksteist äh, ÜRO viib oma väed välja, aga äh, sellest hetkest peale, hoolimata me seda ei kahetse, ei kaitsta enam mitte mingil moel Ashrafi põgenikke, mis neist saab? Iraagi valitsus endiselt peab neid terroristideks, ÜRO, Euroopa Nõukogu, proua Ashton nõuavad nendele inimestele kaitset Äh, sellele aga vastatakse, et on vaja aega. miks ei ole proua Ashtoni äh, ettepanekut äh, vastu võetud ja neid põgenikke vastu võetud liikmesriikides. ma lõpetaksin sellega, ma usun, härra president, et taaskord jällegi Prantsuse valitsus on olnud esi, eesrindel ja ma kahetsen seda väga. suur aitäh, proua Veržea! nii palju oli meil kõnelejaid fraktsioonide nimel härra Rebo, palun, teil on üks minut. suur tänu. Aserbaidžaanil on palju äh, raskusi inimõiguste tagamisega. Rafik Tagi äh, kelle vastu on antud välja fatva, on tapetud äh, sellepärast, milles ta uskus, mille eest ta rääkis. inimõiguste rikkumisi on Aserbaidžaanis näinud varemgi Äh, inimõiguste eest võitlejatele, opositsiooniaktivistidele, blogijate vastu antakse, äh, neid sanktsioneeritakse ning äh, ükski uurimine ei põhine korralikel asitõenditel. Aserbaidžaanist saab kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist ÜRO Julgeolekunõukogu ajutine liige, kas võime küsida, kas Aserbaidžaan saab tõepoolest esindada rahvusvahelist kogukonda sellises olulises organisatsioonis? Äh, kuulates äh, kodanikeühendusi, vabaühendusi, mm, see peab olema igas riigis kõige olulisem äh, juhul, kui see riik kaitseb demokraatiat ja põhiõigusi. Euroopa Liit peab nõudma, et palgatud mõrtsukad, kes härra Tagi on tapnud, nende üle tuleb kohust, kohut mõista. suur aitäh, kolleeg Repo! ja nüüd jõuame vaba mikrofoni vooruni. proua Krolla, palun. suur aitäh. demokraatia olukord Aserbaidžaanis on kohutav, me oleme näinud, kuidas ajakirjanikke ja teisi kodanikke mõrvatakse, kritiseerime väga sageli ka Iraani valitsust ja ka Aserbaidžaani valitsust selleks, et eh, inimõiguste euroopalikke mm, eh, aspekte ei kaitsta. Eh, nendes riikides on karistamatus nende suhtes, kes selliseid jõhkraid tegusid sooritavad, mitmeid mõrvu ei ole tänaseni lahendatud Rafik Tagi oma on üks väga äh, kohutav näide. me peame tagama sõnavabaduse ja arvamusvabaduse nendes riikides, kus süstemaatiliselt äh, on alla surutud äh, inimõigused oluline on leida ka tagi mõrvarid, aga olulisem on veel tagada need vabadused nendes riikides, aitäh. aitäh, proua Korhola. proua Kreetsu, palun. aitäh, härra juhataja väljendan oma kahetsust äh, Rafik Tagi tapmise üle ja mõistan hukka selle kohutava teo, mis näitab, millised on äh, usulise ekstremismi tagajärjed inimõigustele, eriti mis puudutab äh, põhiõiguste elule. selle ajakirjaniku tapmine tõstatab palju küsimärke selle olukorraga, mil, mis on inimõigustega Aserbaidžaanis, see on isegi rohkem murettekitav, sest see riik on idapartnerluse liige, Euroopa Nõukogu liige ning aktiivne osale Euroopa naabruspoliitikas ja sõltumatult kõigist nendest rahvusvahelistest partnerlustest ei ole Aserbaidžan suutnud näidata oma tõelist pühendumust äh, sellele, et ka tagada pressivabadus ning äh, kaitsta inimõiguste kaitsjaid. julgustaksin ka Aseri ametivõime, et äh, nad viiksid läbi korraliku uurimuse, mis on seot-, mis puudutab rahvutagi tapmist ja käituma vastutusvõimeliselt, et peatada selline mõrvarite karistamatus, kui mõrvad on usulistel põhjustel läbi viidud ja julgustan ka komisjoni ning teisi Euroopa institu-, institutsioone seadma tingimusi igasuguses Aserbaidžaani progressis inimõiguste kaitsmisega. aitäh, proua Kreetsu! proua Nikolai, palun! suur aitäh, härra juhataja, tahaksin Äh, liituda sellega, mida ütles härra Vigenin, ma arvan, et me peaksime väga ettevaatlikult valima selliste debattide teemad. Äh, me loomulikult kahetseme kõike seda, mis on juhtunud Aserbaidžaanis, aga peaksime rõhutama ühte asja, mis on ilmselge, sellisel kuritegevusel ei ole piire, ma arvan, et me peaksime tegema koostööd liikmesriikide vahel selleks, et ennetada selliseid tegusid mis on väga julmad, samas aga ma ei usu, et me saame hukka mõista Aserbaidžaani selle mõrva eest. võime ainult paluda, et Aserbaidžaan mobiliseeruks ning äh, üritaks äh, uurimist kiirendada selleks, et see oleks tõhusam. sest äh, kurjad, kuriteo taim, toimepanija avastamine ning tema karistamine on ainuke ja peamine vahend, kuidas ennetada selliste kuritegude toimepanemist tulevikus. aitäh, proua Nikolai! ja viimaseks härra Paška. aitäh, härra juhataja. Aserbaidžan on Euroopa Liidu sõber ja üritab oma poliitilist olukorda demokratiseerida, aga islami mõjud, mis tuleneb sellest, et tegemist on Iraani naabriga, on üsna suured. seda näitab ka Rafik Taki tapmine Euroopa Liit peab seega tegutsema aktiivsemalt, peab üritama veenda Aserbaidžaani elanikkonda meie väärtustes ja see on ka põhjus, miks on vajalik äh, see äh, hukkamine hukka mõista ja suunata see hukkamõiste Aserbaidžaani valitsusele ja üritame teha endast parima, et veenda Aserbaidžaani valitsust tegema koostööd Euroopa Liiduga, aitäh! aitäh, härra Paška. sellega on lõppenud vaba mikrofon ja nüüd annan sõna härra Almunjale debati lõpetamiseks. aitäh, härra juhataja. Aserbaidžaani tegevus demokraatia inimõiguste valdkonnas on jätkuvalt murettekitav Euroopa Liidule me oleme väga mures selle üle, et viimase paari aasta jooksul on märgata olnud äh, selles valdkonnas äh, üha rohkem rikkumisi. viimaste kuude jooksul oleme me näinud mitmeid karme samme, mille on võtnud ametivõinud organiseeritud äh, protest, äh, protestide vastu tänavatel ning ka Araabia kevade protestide vastu. on represseeritud aktiviste, teisi samme ette võetud ja need on väga hukkamõistetavad. selline kodanikuühiskonna Äh, ahistamine käib käsikäes väljendusvabaduse piiramisega riigis. kui ja sõltumatute meediavahendite äh, ruum tundub olevat vähenenud, aja, ajakirjanikke on ahistatud, äh, kohtus äh, vangi mõistetud, füüsiliselt rünnatud ja selles kontekstis oleme me eriti kurvad Rafik Tagi surma tõttu kahekümne kolmandal novembril justiitsvabadust demokraatia komisjoni hiljutisel istungil ning Euroopa Liidu Aserbaidžaani koostöönõukogus oleme me väga kindlalt öelnud Aserbaidžaani ametivõimudele, et nad peavad läbi viima kiire ning sõltumatu uurimise antud juhtumis ning selle kuriteo toimepanijad tuleb tuua kohtu ette. austatud parlamendiliikmed, Euroopa Liidul on vastutus saata selgeid sõnumeid selle kohta, kuivõrd oluline on demokraatia, inimõigused, õigusriigist kinnipidamine, mis on meie koostöö nurgakivideks Aserbaidžaaniga. ambitsioonid, tasand, mis on Euroopa Liidu suhetel Aserbaidžaaniga, võtab arvesse selle, kuidas need väärtused peegelduvad riiklikes praktikates ning poliitika rakendamises. asepresident Astonil oli võimalus anda see sõnum edasi tema visiidil Bakuusse eelmisel kuul ja selles kontekstis tahaksin ka meenutada Partsoi idapartnerluse tippkohtumise äh, järeldusi, kus kõik äh, osapooled lubasid kinni pidada demokraatiast, inimõigustest, äh, õigusriigist ja põhivabadustest. ja tervitan ka Euroopa Parlamendi rolli, kes võtab sõna demokraatlike väärtuste poolt, kui nad suhtlevad oma partneritega Aserbaidžaanis, aitäh! suur aitäh, volinik Almunia! on äh, viis resolutsiooni äh, ettepanekut, äh, mille esitasid liberaal-.